tere hommikust! alustame tänase istungiga. esimene päevakorrapunkt. suuline küsimus komisjonile. teatavate lennuettevõtjate kohaldatav ühe käsipagasi ühiku piirang. kõigepealt küsimuse esitamiseks saab sõna härra Simson, viis minutit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 transpordi- ja turismikomisjoni nimel esitan ma selle suulise küsimuse täna ja see puudutab seda ühe käsipagasi ühiku piirangut, mida teatavad lennuettevõtjad kohaldavad. minu komisjon arvab, et tuleb tegutseda selleks, et lahti saada sellest läbipaistvuse ja stabiilsuse puudusest, mille all kannatavad paljud reisijad lennureisijad. president juba aastaid on olnud selline tava, et lennujaamas ostetud asjad saab pardale võtta käsipagasi hulgas tasuta. ja nende ostude pardale võtmise maksustamine ja nagu näiteks ka selliste asjade nagu laptopide pardale võtmise maksustamine ongi põhjustanud selle küsimuse. mõningad lennujaamad ja mõningad lennuettevõtjad on võtnud raha ka näiteks pudeli viski eest, teised aga mitte. see oli lihtsalt õnne küsimus. siin on see ebajärjekindlus ja läbipaistvuse puudus. just see ebajärjekindlus tekitabki meie komisjonile muret arvatakse, et IKEA suuniseid teatud lennuettevõtjad eiravad ning see pärsib äh, nii lennureisijate huvisid kui lennujaamade jaemüüjate tulusid. me, me, ma mõistan, et äh, käsipagasi hulk peab vastama lennu, äh, lennuki liigile ning samuti äh, tuleb hoolitseda ka lennujaamade ja lennuettevõtjate õiguste eest, aga minu mure on selles, et mõningad lennuettevõtjad viimastel aastatel võtavad raha kõige eest, teised aga mitte. ja just seetõttu soovin ma, et komisjon tegutseks, et avalikkuse jaoks oleks asi läbipaistev ja et saadaks lahti sellest vähktõvest, mis on need lisatasud, mis pärsivad Euroopa lennuliikluse arengut, mis vihastavad ja ajavad segadusse reisijaid ning tekitavad neil tunde, et neid on röövitud. suur tänu! Grazie, la parola al commissario de... suur tänu! volinik De Hucht. Madam President uh, and proua president, auväärsed saadikud, tere hommikust! nagu auväärne transpordikomisjoni esimees oma küsimuses ära märkis on komisjongi teadlik sellest, millised probleemid on seotud käsipagasi maksustamisega. Ehm, sest erinevused on isegi piirangute puhul ühe lennuettevõtja sees suured. see peegeldab ka seda, kui erinevaid teenuseid pakutakse praegu väga konkurentsivõimelisel turul meie lennureisijatele see, et lennuettevõtjatel on vabadus kehtestada erinevaid tasusid, on kooskõlas äh, siseturu reeglitega. pakkumine on suurenenud ning hinnad on vähenenud ning see on tulnud kasuks nii ettevõtjatele kui tarbijatele. komisjon arvab, et lennuettevõtjatel on vabadus kehtestada omaenda hinnad ja tingimused. seda tuleb teha aga läbipaistvalt ja vastavalt Euroopa Liidu õigustikule. nimelt vastavalt äh, lennuteenuste ähm, direktiivile kahe tuhande kaheksandast aastast tuhat kaheksa ning samuti vastavalt määrusele kahe tuhande teisest aastast, mis puudutab äh, lennuettevõtjate vastutust õnnetuste puhul. kui turg toimib ning infot edastatakse läbipaistvalt, siis äh, selle põhjal saab, hindade põhjal saab ka ju valida erinevaid lennuettevõtjaid tarbijatel, lennureisijatel on õigus teada, kui palju neil on õigus käsipagasid kaasa võtta ja see on kehtestatud ka praeguses õigustikus. komisjon arvab, et äh, ta, äh, reisijaid tuleb paremini teavitada ning seeläbi saab tõhusamalt lahendada selle segaduse. samuti oleks võimalus äh, olemasoleva õigustiku parem äh, ellurakendamine. liikmesriikide ellurakendavad ametid samuti või, võiksid, saavad äh, abi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel ellu rakendatavast äh, lennureisijate õiguste õigustikust samuti peame me kaitsma lennujaamade ja seal jaemüüjate, sealsete jaemüüjate õigusi. komisjon on nõus sellega, et kokkulepped tuleb sõlmida lennuettevõtjate ja lennujaamade või lennuettevõtjate ja reisijate vahel ja seda loomulikult juhul, kui see ei ohusta turvareegleid. suur tänu! aitäh! fraktsioonide nimel kõnelejad, nüüd Rahvapartei nimel härra Pahv, poolteist minutit. suur tänu, proua president, härra volinik. Euroopa kodanikud kaeblevad üha rohkem Nad on mures selle üle, et reeglid ja piirangud on täiesti suvalised käsipagasi puhul. ning ka määratlused on väga ähmased. kõik on väga suvaline. ning praeguste reeg-, reeglite sees on suured lüngad nii et reeglid on väga ebaühtlased äh, reisijate jaoks. ja see puudutab ka seda, kuidas äh, näiteks tasustatakse kas või sülearvutite pardale võtmist seetõttu soovime me komisjonilt, et käsipagajate jaoks kehtestatakse ühtlased reeglid, nii et reisijad ei peaks kannatama nende, selle tohutu erinevate reeglite koorma all. näiteks elukutselised muusikud, kes kannavad oma instrumente kaasas, kannatavad ka nende täiesti suvaliselt kehtestatud reeglite all, sest ühtlustatud reegleid ei ole probleem ulatub juba kahe tuhande neljandasse aastasse, meil on tarvis mingit ühtlustatud süsteemi ning selleks peaks komisjon olema proaktiivne ja mitte lihtsalt ootama Euroopa Kohtu otsust, suur tänu! aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel El Kadraui, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, lugupeetud volinik, minu fraktsioon toetab transpordikomisjoni ettepanekut. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli kolm raportit, kus me palusime selline käitumine lõpetada. mis puudutab piiranguid salongipagasi osas, siis lennuettevõtted kasutavad erinevaid tavasid ja sageli äh, on võimalused suur, mõnikord on võimalused suuremad, mõnikord väiksemad äh, ja ma arvan, et äh, meil oleks vaja vähemalt äh, mingisugust läbipaistvuse miinimumtaset tarbijate jaoks ja ka poodide jaoks lennujaamades, sest et kui on on tõesti väga palju asju, mis tuleb enne pardale minekut ära andava ja ära antava pagasi hulka arvata, siis see muudab olukorra väga keeruliseks ja ma arvan, et äh, kottide kontroll peaks läbi viidama äh, siis, kui äh, registreeritakse lennule ja, ja mitte pärast pardale minekul, samuti tollivabadest poodidest ostetud äh, kaup, äh, jakid, mantlid äh, peaksid olema salongipagasi piirangutest väljas, me peaksime võtma vastu Euroopa tasandi eeskirjad ja nõuded, kus on paika pandud ka võimalikud erandid. see lõpetaks ebaõiglase ja ebamugava süsteemi, süsteem peaks olema õiglane ja seda tuleks jõustada ühtlaselt kogu Euroopa Liidu territooriumil. inimesed peaksid saama lennukisse kaasa võtta väikeseid äh, e, asju, äh, mis ei tekita tüli ja lennuettevõtted peavad reisijate pardale lubamisel au, äh, arvesse võtta seda, et kui inimesi, kui esemeid müüakse lennujaamades, siis to-, peaks saama neid ka lennukisse viia. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Eilvald, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud president. Äh, on selge, et äh, pärast et äh, Äh, lennujaamades on tarbijatel suur probleem äh, pagasiga ja hädavajaliku ja mittehädavajaliku äh, pagasipiirangud ja tingimused sõltuvad ettevõtetest ja see selguse puudumine Euroopa Liidus tekitab segadust ja toob kaasa kulusid ka tarbijatele. see muudab reisimise keeruliseks ja vähendab äh, jae äh, müüki lennujaamades. Ähm, me oleme kuulnud reisijatelt äh, ko-, lausa koomilisi lugusid sellest, kuidas nad peavad oma käsipagasi ära andma lennu registreerides ja ähm, mõnikord peavad reisijad isegi maksma trahvi. selline tegevus ei vasta reisijate õigustele ja minu meelest ka konkurentsiõiguse põhimõtetele on selge, et lennukites ei ole piiramatult äh, pagasi jaoks ruumi, aga me peame lähtuma tarbijate kainest mõistusest ja suutlikkusest otsustada, äh, kui suur võiks olla nende äh, käsipagas, aga samas lennuettevõtted peavad panema paika maksimaalsed piirangud, mis oleksid kõikide jaoks selged. me peame ettevõtete tegevust ühtlustama, tarbijatel peab olema lubatud kaasa võtta mõistlik äh, kogus äh, salongi pagasid äh, ja kui eeskirjad on vastu võetud, tuleb need jõustada, mitte lihtsalt neist rääkida, nende üle tuleb teostada järelevalvet nii, et reisijad ei satuks enam lennuki väravate, lennulemineku väravate personali ja suvaliste otsuste ohvriks ja nüüd saab sõna proua Lichtenberger. suur tänu! lugupeetud juhataja, austatud volinik erinevad tavad erinevates lennuettevõtetes salongi pagasiga seoses äh, on moonutavad konkurentsi, kui me jätame need asjad äh, reguleerimata ja see on äh, iseäranis oluline väikestele kohaliku tasandi lennuettevõtetele ja reisijatele tekitab äh, selline olukord väga palju ebamugavusi. pardale minek võib äh, olla raske, ähm, me, sellepärast et meie pagasis võib olla näiteks vedelikke ja nii edasi ja nii edasi Äh, see on juba kehtestatud, kuid äh, lennukiettevõtted ei peaks ähm, pardale minekut veel täiendavalt raskemaks muutma omaenda eeskirju rakendades äh, suvaliselt, võib öelda, et me võime pöörduda Euroopa Kohtu poole ja ehk siis midagi muutub mina arvan, et sellest ei piisa, meil peaks, võtame siin näiteks ähm, sülearvutid, naiste käe, käekotid, äh, neid muudkui kontrollitakse ja kontrollitakse ja, ja ma arvan, et mingi ühtlustamine oleks siin vajalik. komisjon ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel ja reisijad ei saa tegelikult valida, millist lennuettevõtet võtta, turg on jagatud ettevõtjate vahel, eriti kui me räägime piirkondliku tasandi lendudest, ainult suurt peal, suurte pealinnade vahel on reisijatel võimalik valida erinevate eeskirjade vahel erinevates lennuettevõtetes, meil on tegelikult äh, lennuette le,, lennuettevõtet, lennuvaba turg, aga praktikas seda ei eksisteeri ja mis puudutab konkurentsi, siis äh, te üritate vastustest kõrvale hiilida, kandke hoolt selle eest, et tarbijate ja reisijate õigused oleksid päriselt ka tagatud. suur tänu, proua Lichtenbergen, nüüd härra Vlašak, äh, üks minut. austatud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, äh, puhkusereisid võivad olla vägagi keerulised ja, ja kallid meie jaoks just nimelt nende pagasireeglite tõttu. on mitmesuguseid eeskirju, mis muudavad meie paga-, reisimise tõesti keerulisemaks, pagasi suurused ja sisu puudutavad keerulised reeglid ja mõnikord lubab, lubavad lennuettevõtted kolme äh, sa longi pagasi äh, Äh, osa ja samas lennujaamas kehtivad järsku jälle teistsugused reeglid ja, ja reisija peab pagasi siiski ära andma. kas äh, on põhjust äh, ühtlustada reegleid? jah. lennujaamades ja lennundussektoris on kõikidel asjadel oma hind ka. mõnikord peavad reisijad maksma erinevate teenuse osade eest, neil on õigus valida, äh, kohaliku tasandi ja ettevõtted pakuvad vähem teenuseid, äh, nii et tegemist on tegelikult äh, reisijate ja lennuettevõtete vaheline küsimus, mina arvan, et Euroopa sellesse sekkuma ei peaks, iga tuu-, iga uus seadusakt toob endaga kaasa rohkem bürokraatiat ja meie peaksime olema sellise bürokraatia vastu, aitäh suur tänu, härra Murphy üheks minutiks, suur tänu tõesti, tegemist on reisija ja lennuettevõtte vahelise ärisuhtega, kuid see suhe ei ole võrdsetevaheline suhe, reisijad ei saa valida kõikide äh, lennuettevõtete vahel maailmas, äh, nagu eelkõneleja ütles siin, äh, Ähm, reisijatel ei ole sageli mingisugust valikut ja see ühe koti reegel ei teeni mingisuguseid turvalisusega seotud huve ega ka mugavusega seotud huve, vaid tegelikult lihtsalt tahetakse panna reisijat maksma äh, tasu pagasi eest ja meil on vaja loomulikult ühtlustatud süsteemi. me kõik teame, et tegemist on üks selliseid metsikuid Äh, valdkondi, kus ei ole mingisuguseid äh, regulatsioone ja Ryanair on üks äh, suurepärane näide kui sellest, kuidas reisijat lihtsalt kooritakse ja Ryanairi filosoofia on lihtsalt kapitalismi kehastus, röövkapitalismi kehastus ja ja ähm, sellest näitab, on suurepäraseks näiteks ka see, äh, kuidas käituti ametiühingutega ja, ja Iiri valitsus lubas äh, oma kampaania ajal äh, ühtlast kontrolli sisse viia, aga võib-olla see jääb lihtsalt kampaania lubaduseks. härra Nante lugupeetud juhataja, äh, härra volinik, äh, lugupeetud daamid ja härrad, tegemist ei ole lihtsalt äh, tavalise äripoliitikaga, kui me räägime salongipagasist. reisijatel sunnitakse tegema vali-, reisijaid sunnitakse tegema valikuid, näiteks ostma oma, tegema oma oste pigem lennujaamas, mitte lennujaamas, lennukis, mitte lennujaamas ja eeskirjad ei ole sageli selged. salongipagasi ja piirangute selline suvaline rakendamine ei vasta reisijate õigustele, meil lubatakse teha oste lennujaamadesse, aga kui lennuettevõtted käituvad suvaliselt, mõjutab see ka poode ja aekaubandust lennujaamades ja ettevõtetel on Äh, ettevõtete, lennuettevõtete tegevus võib kahjustada nende ettevõtete tegevust, kes äh, tegelevad kaubapakkumisega lennujaamades, äh, kohaliku tasandi ettevõtted neid surutakse välja suuremate lennuettevõtete poolt, ma tean küll, et odavlennufirmad muudavad kirjumaks meie pakkumise, kuid selline pagasipoliitika teki-, mõjutab, moonutab konkurentsi lennuettevõtete vahel ja äh, seetõttu oleks soovitav ühtlane pagasi äh, eeskirjastik. ja näiteks äh, lennujaama ostud ei peaks olema üks osa pagasist. suur tänu. on juhe koos, ma annan sulle kui tuleb. Mm, proua Aiala Sender, üks minut. tänan, pres-, juhataja. ma tahan rõhutada seda lõhet, mis on tekkinud konkurentsivabaduse valesti tõlgendamise ja reisijate õiguste vahel äh, selguse puudumine, teabe puudumine äh, reisijatele, ähm, hinnakujunduse kohta, see on kõik halb. ja nende Äh, lennuettevõtja tööd äh, tegelikult on surve all oma tööandja poolt ja seetõttu kohtlevad valesti reisijaid, naisi, lapsi. Äh, nad ähm, piinavad teid igasuguste dokumentidega ja hindadega ja käsipagasi probleemidega. Need on suured probleemid, suured erinevused lennuettevõtjate vahel. see ei ole konkurents selleks, et nendest vastuoludest lahti saada nõnda-öelda konkurentsiõiguste ja reisijate õiguste vahel, on meil vaja korralikku seadusandlust. mõelgem selle peale, mis on tehtud Hispaanias, kus on üritatud reisijaid aidata, luua neile soodsamad tingimused ja ei väideta, et lennuettevõtetele kuuluvad kõik õigused, eriti siis, kui on tegemist piirkondlike ühenduste ja lennujaamadega meil on vaja selliseid eeskirju, nagu näiteks Hispaanias on vastu võetud, mis kergendavad reisijate olukorda. suur tänu, järgmisena härra Kraamer üheks minutiks. Äh, juhataja, volinik. Äh, tarbija on kuninga ja mitte lennuettevõtjate lüpsilehm, sellest me peaksime lähtuma ja me ei peaks mitte ainult kaitsma turgusid, meil ei ole transpordisektoris turumajandust seal valitseb sotsialistlik plaanimajandus, sest igal aastal lennuettevõtjad saavad maksumaksjate arvelt raha. sest nad väidavad, nad peavad maksma lennukikütuse eest äh, raha ja nii edasi. ja reisijad tegelikult ei, isegi ei ole teadlikud sellest, äh, milliseid soodustusi lennuettevõtjale tehakse. Äh, eeskirjad peavad olema igal pool kõht-, ühtlasi, et me ei saa lihtsalt tarbijate taskust raha võtta Äh, nagu näiteks pardal äh, äh, mündiga töötavad tualetid, vot selliseid trikke kasutavad lennuettevõtjad ja kui komisjon hakkab sellist tava kaitsma, siis pole ka üllatav, et kodanikel on kõrini juba Euroopa Liidust ja see ongi kaalul. ma palun komisjoni seista õiglaste eeskirjade eest, mis kohalduvad kõikidele, sest me ei saa taluda sellist olukorda, kus lennuettevõtted lihtsalt lüpsavad reisijatelt raha järgmisena äh, härra Fidanza. tänan, juhataja, härra volinik. käsipagasid puudutavad eeskirjad, mida siiani on kohaldatud, on väga vastuolulised. Äh, mõned lennuettevõtted on väga ranged ja mitte alati õigustatult ja piiravad ka reisijate võimalust osta tollivaba kaupa äh, lennujaamas ja seda pardale võtta. seega teatud lennuettevõtjad rakendavad agressiivset kommertstaktika, mis toob kaasa lennujaamas tegutsevate jaemüüjate tulu vähenemise ja seda eriti äh, piirkondlikes lennujaamades, piirkondlike ühenduste puhul seetõttu meil on vaja ühiseid äh, suuniseid ja me peaksime konsulteerima rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooniga, et paika panna käsipagasi kaal ja mõõdud ja samuti ostud, mida sooritatakse lennujaamades. meil on vaja sidusat, õiglast, selget süsteemi, mis äh, äh, ennetab reisijate õiguste mm, kuritarvitamist meil on vaja nii palju infot kui võimalik anda reisijatele, kuid sellest veel ei piisa, nagu te ütlesite. Te saate veelgi rohkem ära teha ja seetõttu ma ei ole rahul teie vastusega. ja ma kutsun teid üles tegutsema otsustuskindlamalt. suur tänu, järgmisena ähm, härra Danelis. tänan, juhataja, volinik äh,. lennunduses toimuvad pidevalt muudatused, sest üha rohkem äh, levivad odavlennufirmade teenused ja äh, samuti muutub ka lennukikütusele rakendatav süsteem. peamine küsimus on, kuidas luua võrdsed tingimused lennuettevõtjatele ja selline äh, ühe käsipagasi ühiku eeskiri võib seda olukorda muuta ja sellega kaasneb ka veel riigiabi osa, mida teatud lennuettevõtjatele antakse, ka see mõjutab konkurentsi ja nende lennuettevõtjate tulemuslikkust ja see on tekitanud väga suurt segadust reisijate seas, eh, kes ei ole alati teadlik, millised eeskirjad neile kehtivad. loomulikult eh, lennuvead eh, on muutunud paljude inimeste jaoks oluliseks osaks nende elus, seetõttu meil on vaja harmoneeritud eeskirju, tingimusi ja mitte ainult äh, täiendavat informatsiooni reisijatele. suur tänu, härra Taylor, üks minut. tänan, juhataja Äh, transpordikomisjoni esimehe esitatud äh, küsimus on igati õigeaegne ja ma kujutan ette, milline frustratsioon on olnud selle küsimuse esitamise taga. on kolm erinevat raportit juba koostatud, milles viidatakse ka reisijate käsipagasi küsimusele ja need võeti vastu aastal kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. mina olin esimese raporti autor ja see käsitles äh, kehtestatud reeglite rakendamist lennureisijate puhul ja see raport võeti vastu suurte häälte, suure häälte enamusega. kui me räägime käsipagasist, siis me pöördusime komisjoni poole üleskutsega äh, teha ettepanekud meetmete suhtes, mis võimaldaksid harmoneerida äh, kommertstegevust lennuettevõtjate poolt, et kaitsta reisijate ülemääraste piirangute vastu ja lubada reisijatel võtta pardale mõistlik äh, kogus käsipagas. Äh, reisijatena me oleme kuulnud igasuguseid kohutavaid lugusid selle kohta ja kui ma kuulsin õigesti voliniku sõnu, siis ta jätab selle küsimuse turu lahendada ja võib-olla ka kohtute lahendada. minu arvates see ei ole piisav ja ma tõesti soovin, et komisjon reageeriks nimetatud kolmele äh, raportile, milles kutsutakse üles ennetavale tegevusele. tänan. tänan järgmisena Adam Koosa. tänan. see on väga oluline küsimus. sest igapäevaselt on väga paljudel reisijatel tekkinud probleeme, kuna on kehtestatud piiranguid käsipagasile ja erinevad lennuvõtjad Äh, annavad vastukäivat informatsiooni reisijatele, mida on võimalik pardale võtta ja mida mitte. ja tulemus on see, et äh, lennujaamades koguneb väga palju üleliigseid äh, pagasid ja lennujaamad saavad selle pagasi käitlemise eest väga suurt tasu lennuettevõtjatelt kuid tegelikult reisijatele on see väga alandav, nende õigusi rikutakse ja seetõttu tuleks see küsimus lahendada nii kiiresti kui võimalik. meil on vaja kõikehõlmavat lahendust sellele küsimusele, Euroopa Parlament on selle küsimusega korduvalt tegelenud, ma isiklikult arvan, et meil on vaja äh, ühtset reisijate õiguste hartat. Äh, siin mainiti ka muusikuid, äh, kelle käsipagasi suurust samuti piiratakse. kuid ma tahaksin kuulda ka, milline on olukord äh, liikumispuuetega inimestel äh,, kes külastavad lennujaamu, nendele ei tohiks mingeid takistusi teha, sest nendel on ka omad õigused Euroopa kodanikena. suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voor kümme saadikut on avaldanud soovi sõna võtta ja kõik saavad ka sõna. kuid ma palun teid kinni pidada ühe minuti kõneaja piirangust. tänan me räägime siin ühtlustatud eeskirjadest, vaid küsimus on, millisel määral on reisijate õigusi rikutud, küsib härra Banki, sest meil ei ole ühtset reisijate õiguste süsteemi äh,. ei ole õigusi pileti ostmisel, ei ole võimalik hindu võrrelda ja erinevad lennuvõtjad on kehtestanud erinevad reeglid, ka seda tuleb arvestada. ja on väga raske võrrelda erinevate lennuvõtjate tegevust ja eeskirju. Äh, me samuti peaksime tegelema väga kõrgete tasumääradega ja kui reisijate õigusi rikutakse, siis peab olema süsteem nende küsimuste lahendamiseks. Äh, hetkel seisame silmitsi väga suurte probleemidega äh, ja ei suuda tagada inimestele mugavalt lennujaama äh, läbimis. Äh, me tegime ettepaneku komisjonile mingi ühtlustussüsteemi loomiseks ja on äh, viimane aeg sellega tegeleda. suur tänu, järgmine sõnavõtjad, äh, juhataja, volinik, Euroopa kodanikud, kes regulaarselt reisivad ühenduse siseselt, on tähele pannud, et mõningad lennuvõtjad rakendavad ebaõiglast poliitikat käsipagasi suhtes Ähm, ma räägin siin pagasi suurusest, kaalust ja esemete nimekirjas, mis äh, reisidel lubatakse pardale võtta, ütleb raamatul. ma mõistan äh, nende probleemide sisu ja ma mõistan ka, et äh, lennukites on teatud probleeme käsipagasi majuta-, mahutamisega, kuid ma arvan, et me peaksime Euroopa tasandil vastu võtma eeskirjad, mis väldiksid lennuettevõtjate pealt äh, ebaõiglaste eeskirjade kohaldamist ja tasude võtmist kui me räägime käsipagasist, siis selleks peavad olema selged eeskirjad ja on ette tulnud, kui reisijatel on kehtestatud seitsme kilo piirang käsipagasile ja see ei ole õiglane ja ma arvan, et me peaksime rakendama meetmeid, et äh, käsipagasi suhtes kehtivad reeglid oleksid õiglasemad. Äh, härra Leifrid. suur tänu, juhataja, volinik ma tahaksin teile kaks näidet, millega ka mina olen kokku puutunud. hiljuti mul oli meeldiv võimalus äh, lennata lennukil Stadt-Wittenberger ja lennuki pardal olid äh, transiitreisijad, kes olid saabunud väga hilja ja nende pagas oli, pagasiga oli suur segadus, kuid äh, neile siiski pakuti äh, võimalust ja majutust ja hiljem ma lendasin teise lennuvõttega, kus kehtis ühe pagasiühiku piirang ja keegi ei saanud äh, äh, lennujaama tollivabas soolis ostetud esemeid pardale võtta, et see tekitas kaose. Need olid kaks äärmuslikku näidet. ja reisija peab teadma, mida oodata lennujaamades ja olenemata lennujaamast või lennuettevõtjast peaksid olema ühtsed eeskirjad kõikjal. ja sellega me pöördume ikka komisjoni poole. proua Senolova. tänan. Äh, juhataja, volinik, daamid ja härrad. viimasel ajal oleme täheldanud, et lennuettevõtjad kehtestavad üha rangemaid eeskirju, eh, mis muudavad reisijate elu raskeks. Eh, see eh, kehtib mitte ainult käsipagasi kohta, kui ma räägin käsipagasi kaalust ja mõõtmetest, reisija saab teadlikuks nendest eeskirjadest alles siis, kui ta on lennuki pardale minemas, kui on liiga hilja reisi jaoks ja seetõttu reisija sunnitud maksma lisatasu. see on näide varjatud tasudest, millega reisijad väga sageli lennujaamades kokku puutuvad. seetõttu ma kutsun üles komisjoni eh, keskenduma ka hinna läbipaistvuse küsimusele, et eh, lennuettevõtjatel ei oleks võimalus lisatasu nõuda tere hommikust, volinik. me teame, mis täna hommikul on räägitud, me räägime sellest, et teatud lennuettevõtjad kasutavad ebaõiglast poliitikat reisijate suhtes ja äh, üritavad seeläbi hoida oma ähm, kulutusi turul madalad äh, on teatud tasusid, mida nõutakse reisijatelt, kui nad eksivad ja me teame ka, millised on piirangud käsipagasile ja äh, need piirangud on olnud väga paljude kaebuste põhjuseks ja nendest takistustest on väga raske üle saada, seetõttu meil on vaja määrust, mis äh, kehtestab väga selged eeskirjad, läbipaistvad eeskirjad. me peame tegutsema praegu ühenduse tasandil, et reisijatel oleks vajalik info ja läbipaistvus ka äh, ähm, piletihindade suhtes. meil on samuti vaja infot Äh, käsipagasi kehtivate eeskirjade kohta, selle kohta, mida on lubatud pardale viia. loomulikult on oluline kinni pidada reisijate õigustest, kus samas tuleb mõelda ka lennuettevõtjate tõhusast tegutsevõist, kuid samas tuleb vältida lennu äh, reisijate õiguste rikkumisi. härra Klints, president me räägime siin tarbijate õigustest, võrdsetest võimalustest konkurentsis ja nii edasi. aga teatud juhtudel see ei kehti. me kõik oleme kokku puutunud olukordadega, kus lennuettevõtjate arusaam näiteks sellest, mis asi on käsipagasiühik ja kui palju seda võib võtta pardale, on erinev. proua Düran näiteks pidi ükskord lennukist pardalt lahkuma, sest ta keeldus oma käekotti pagasisse panemast. tal oli ka üks öö, tollivaba ost, millest ta pidi loobuma. selli-, nii need asjad ei käi. me peame harmoneerima reeglid üle Euroopa. kodanike usaldus on päris palju vähenenud ning see tuleb taastada härra volinik, tegutsege selleks, et kodanikud tõesti saaksid nautida täielikult oma õigusi. suur tänu, härra Pänjan. aitäh. ma tervitan seda suulist küsimust, sest praegune naeruväärne olukord lennukile pealemineku väravas, kus äh, äh, inimesed visatakse lennukitelt maha, sellepärast et nad lihtsalt vaidlevad personaliga, ma olen ise ka niimoodi vaielnud, ma tean, millest ma räägin, on selline olukord, kus meil on vaja järjepidevust ikkagi. liigsed piirangud on tõsine probleem. ma nõustun volinikuga selles, et teatud määral eristus, diferentseerimine aitab kaasa konkurentsile, ma toetan reegleid, aga need reeglid ei tohiks olla liiga karmid Neil peaks olema mingisugune miinimumülemmäär, mingisugust ühtset ülemmäära vist ei ole võimalik kehtestada, sest äh, odavlennufirma ja lühilendude, äh, lende tegevate firmade mm, vajadused on väga erinevad. Äh, pikematel lendudel on võimalik ka rohkem pagasid ka kaasa võtta, seega meil on vaja reeglid, aga nad peavad olema üsna kerged ja mõistlikud. aitäh! proua Maisner järgmisena. proua president, härra volinik, Euroopas on meil reeglid, mis kehtivad inimeste, teenuste ja kaupade vaba liikumise kohta. see on meil standardiks, me ei soovi ülereguleerimist, me soovime mõistlikke raamistikke. praegusel hetkel napib meil läbipaistvust reisijate õiguste suhtes, sageli tegutsetakse oma suva järgi. ükskord lendasin ma odavlennufirmaga, mul oli ainult väike käekott kaasas. ja nad peaaegu viskasid mind välja, sest nende arvates äh, minu väike käe, käekott ja minu öö, äh, muu väi-, väike kohver oli, moodustas juba kaks käsipagasiühikut. nõuti, et ma maksaksin. või kotist loobuksin igaüks ju vihastub. Te teate küll, kuidas need asjad käivad. Ehm, ma arvan, et see on üks valdkond, kus meil on vaja tõesti mõistlikke reegleid, suur tänu. proua Kallenbach, austatud president, härra volinik. me oleme täna kuulnud tervet rida et-, näiteid sellest, et meil on vaja selgemaid reegleid aga nad peavad vastama ka tegelikule olukorrale koha peal. meil ei ole vaja selliseid reegleid, mis eh, võimaldavad kuidagi tagauksest lisatasusid kehtestada. asi ei puuduta ju luksuslikult reisijaid, vaid inimesi tänavalt kes peaksid saama rahulikult lei-, reisida koos oma laste ja pagasiga. ma ei soovi oma lapsi mässida viite kasukasse, sellepärast et ma lähen soojast riigist külma riiki ja ma ei saa neid kasukaid pagasisse panna. meil on vaja korrektseid ühtlustatud reegleid. suur tänu! proua Pilvo. suur tänu. üldiselt ollakse ühel meelel nende piirangute suhtes, millest me täna räägime, need pärsivad tegelikult lennureisijate õigusi mis tegelikult on kehtestatud ka ühenduse õigustikus. me teame ka, kuidas see mõjutab halvasti jaemüüki lennujaamades. me peame sellest suvalisest suhtumisest lahti saama meie parlament on korduvalt harmoneerimist soovimi-, soovinud, selline protsess aga võtab kaua aega, võib-olla peaksime me välja töötama mingisugused muudki meetmed, võib-olla peaks tugevdama kontrolle ja avaldama lennuettevõtjatele rohkem survet äh, seeläbi, et neid näiteks võib trahvida, kui nad reegleid ei täida. minu küsimus volinikule on järgmine. kas te arvate, on, et on mõistlik korraldada eraldi kampaania teavitamaks reisijaid, eh, millised on kõik nende õigused ka antud valdkonnas. ja kas oleks võimalik kohustada lennuettevõtjaid mingisugust näiteks digitaalsel kujul infot edastama ka reisijatele selle kohta, millised nende õigused on? kas komisjon on valmis selliseid kampaaniaid korraldama? suur tänu, proua Tsikau! aitäh! viimase kümne aasta jooksul on regionaalsete lennureisijate arv suurenenud kaheksakümmend neli protsenti ning Euroopa lennundusturg koosneb üheksakümne protsendi ulatuses regionaalsetest lennujaamadest. sellised lennujaamad on järjest tähtsamad viimase kümne aasta jooksul. seega ma palun, et komisjon tuleks välja uute meetmetega selleks, et takistada teatud lennuettevõtjate poolt kasutatavaid ebaõiglaseid öö, äh, tavasid. meil on vaja meetmeid harmoneerimaks öö, äh, ka käsipagasi küsimust, meil on vaja kaitsta tarbijaid teatud liigsete piirangute eest ning tarb-, reisijatel peab olema võimalus kaasa võtta mõistlik hulk, mõistlik kogus käsipagasit. see ühe käe, käsipagasi reegel rikub konkurentsiõigust. komisjon peaks uurima, milliseid tasusid lennuettevõtjad on kehtestanud, sest vahel on nad ebaproportsionaalselt kõrged ning ei ole õiglased, kuigi selline õiglane hinnapoliitika peaks kehtima üle Euroopa Liidu. suur tänu, sellega on vaba mikrofon läbi, härra Tehuht, palun. suur tänu, proua president, auväärsed saadikud, aitäh teilegi selle väga põneva arutelu eest. mitmed sõnavõtud näitasid selgelt, et teema on väga delikaatne niisiis, suur tänu teile kõigile selle eest, et te huvi üles näitasite selle küsimuse suhtes. meie kavatseme edaspidigi kaitsta reisijate huve ning vastu võtta ka meetmeid selleks, et paremini elu rakendataks läbipaistvust puudutavad õigusaktid. nagu ma oma sissejuhatuses juba ütlesin, siis varsti vaadatakse üle lennureisijate õiguste õigustik volinik Kallas tutvustab uut paketti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses, siis on meil võimalus ka süviti arutada kõiki neid küsimusi, millest ka täna räägiti. samas, nagu mitmed, mitmetes sõnavõttudes juba öeldi, on väga oluline äh, etteennustatavus, läbipaistvus sest vahel on tekkinud tõesti keerukaid olukordi. aga tuleb ka tunnistada, et volinik Kallas soovis vägagi isiklikult tänasel arutelul osaleda, aga tulenevalt äh, viimase nädala, viimase minuti äh, selle nädala päevakorra muutustest ei saanud ta siin olla, ma annan edasi teie sõnumi ning kindlasti on ta valmis teiega lennureisijate õiguste üle veel edaspidi läbi rääkima, aitäh! aitäh, härra volinik. sellega oleme antud aruteluga ühele poole jõudnud. järgmine päevakorrapunkt, suuline küsimus komisjonile, mis puudutab määrust teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi kohustusliku